kui tegemist on kodukorda puudutava küsimusega siis te saite see, sellise märkuse juba esitada ma loodan et sai selgeks vaba mikrofoni kohta kui te soovite vaba mikrofoni kohta jälle midagi öelda siis ma ei aktsepteeri seda härra kelly kas te võiksite mulle öelda milline saab teie öö, äh, poliitika olema selles küsimuses kas te võtate üks kaks äh, sinise kaardi küsimust kui palju öö, äh, kõnelejaid vaba mikrofoni all, sest ma näen, et äh, paljud liikmed on äh, täiesti frustreeritud, vaadates, kuidas asjad siin toimuvad. härra Kelly, nagu te, nagu te nägite, ma just saabusin siia, ma ei ole kogu äh, nimekirja näinud, ma vaatan, kuidas see välja näeb ja siis ma otsustan, kas ma võtan sinise kaardi küsimusi, kas ma võtan neid üks või kaks küsim-, sõnavõtu kohta ja nii edasi, ma siis kohe annan teile teada. nüüd aga palun, proua minister. Madam President, uh, Madam President, thank you proua asepresident, lugupeetud liikmed, lubage mul alustada tänades Euroopa Parlamenti võimaluse eest täna arutelu pidada idapartnerluse kohtumise eel. tegemist on siis äh, tippkohtumisega Euroopa Liidu ning idapartnerluse partnerriikide vahel kahekümne esimesel, kahekümne teisel mail äh, toimub see Riias pea kuus aastat tagasi Prahas me ähm, tulime välja uue visiooniga ja tõime partnerluse, idapartnerluse riikide Euroopa Liidu vahel uuele tasandile, luues kahepoolse äh, raamistiku äh, ning multilateraalse äh, raamistiku koostööks ja dialoogiks. sellest ajast peale oleme me teinud suuri edusamme me mõistame paremini, millised on erinevad äh, huvid, äh, vajadused ning ambitsioonid äh, partnerriikides. Riias me saamegi võtta kokku need erinevad saavutused, mis on aset leidnud pärast Vilniuse tippkohtumist ning vaadata üle ka selle positiivse agenda tulevikuks eelmisest äh, idapartnerluse tippkohtumisest peale, pärast seda, kui on allkirjastatud assotsieerumislepingud ning põhjalikud ajalooduslikud vabakaubanduslepingud, Äh, on jõudnud meie partnerlus äh, uuele tasemele Gruusia, Moldova ja Ukrainaga. assotsieerimislepingud, äh, kaasa arvatud vabakaubanduslepingud Gruusia ning Moldova vabariigiga on juba esialgselt kohaldatud ja esimesed näitajad on vägagi paljulubavad. kaubandus on juba suurenemas Euroopa Liidu ning nende partnerite vahel kui räägime Ukrainast, siis hiljutine Euroopa Liidu tippkohtumine Ukrainaga taas kinnitas seda, et äh, Ukra-, Ukraina vabakaubanduslepingu äh, esialgne kohaldamine saab alguse esimesel jaanuaril kaks tuhat kuusteist, nagu te olete sellest ka teadlikud, volinik Cecilia Malmström äh, on pidamas kolmepoolseid läbirääkimisi Ukraina ning Venemaa partneritega tagamaks, et esialgne kohaldamine esimesel jaanuaril leiab aset kõige parimas äh, positiivses äh, keskkonnas. Riia äh, tippkohtumine on võimalus üle vaadata esimesed faasid assotsiatsioonilepingu ning vabakaubanduslepingute toimum-, toimimises ning näidata üles Euroopa Liidu tugevat pühendumust koostöö süvendamiseks. see tippkohtumine jällegi kinnitab, kui olulised on reformid äh, õigusriigi põhimõtete tugevdamiseks ning äh, konkurentsivõimelise turumajanduse süvendamiseks, äh, selleks, et tagada meie partnerite Euroopa tulevik. me tahame rõhutada Euroopa Liidu pühendumust selleks, et toetada jõupingutusi institutsioonide ülesehitamisel, mobiilsuse soodustamisel ning rahvastevaheliste kontaktide sisseseadmisel. seetõttu ma tahaksin äh, rõhutada ka seda, et äh, paralleelselt Riia tippkohtumisega leiavad aset kolm äh, laialdast üritust, meediakonverents, mis puudutab meedia rolli idapartnerluses, teiseks Äh, kodanikuühiskonna konverents ja kolmandaks äh, Ärifoorum. Need äh, sündmused rõhutavad üha suurenevat kodanikuühiskonna rolli ning ärikontaktide rolli idapartnerluspoliitikas. lubage mul rõhutada, et Euroopa Liidu väärtused me, ähm, meie suhetes kõigi kuue idapartnerlusriigiga on väga olulisel kohal ja me oleme valmis tegema ka enam individualiseerituid koostööd nende riikidega. kui me räägime assotsiatsioonilepingu partneritest, siis me näeme, et tee meie ees on selgelt kaardistatud, kuid teiste partneritega on tööd veel palju ära teha, me oleme jõudnud üksteise mõistmisele Armeeniaga, milline võiks olla meie tulevase suhte ulatus. praegu valmistatakse läbirääkimiste mandaati ette ja praegu oleme ära ootamas, kuidas Aserbaidžaan näeb enda tulevasi suhteid Euroopa Liiduga. kui me oleme saanud ülevaate Aserbaidžaani seisukohast, siis me saame ka tõsiselt kaaluda seda, millised võiksid olla mõlema osapoole ootused. me praegu kaalume ka seda, kuidas oma suhteid süvendada Valgevenega me oleme veendunud, et kahepoolsete suhete arendamine erineval äh, viisil on äh, parimaks viisiks tagamaks selle, et kõik kuus partnerit on huvitatud idapartnerlusest. me oleme edasi liikunud äh, mobiilsuse osas eelmise aasta aprillist alates on Moldova äh, kasutamas äh, viisavaba liikumist äh, Schengeni alas ning pea pool miljonit inimest on seda juba ka kasutanud. nii Gruusia kui ka Ukraina on teinud edusamme selleks, et rakendada eesmärke enda viisa liberaliseerimise tegevuskavades ja nende tegevustega lõpule ähm, jõudmine äh, võimaldab äh, siis hinnata ka seda, kuidas on teise faasi äh, eesmärkidele vastatud ja komisjon jätkab monitooringut sellel, sellel teemal ning me teeme kõik endast sõltuva selleks, et neid riike toetada ning anname ka aru nende edusammudest kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus läbirääkimiste lõpuleviimine Valgevenega viisa lihtsustus ähm, kokkuleppe osas ning tagasivõtmise kokkuleppe osas äh, selline, sellekohane kohtumine on ette nähtud ähm, mobiilsuspartnerluse kohtumises, kohtumisel juunis. lubage mul rõhutada, et äh, idapartnerlus äh, tippkohtumine Riias leiab aset uues geopoliitilises kontekstis, kus piire on muudetud jõuga ja partnerid ja ka liikmesriigid on äh, kogenud äh, märkimisväärset äh, survet. lubage mul veel kord rõhutada, et me ei näe seda nägemust, et tegemist on nullsumma mänguga mõjusfääride vahel, kus kasutatakse ka sunnimeetmeid. lubage mul selgelt välja tuua see, et ei idapartnerlus ega kahepoolsed suhted Euroopa Liidu või äh, liikmesriikide või partnerriikide vahel on kunagi suunatud kellegi vastu, kuid lubage mul selgelt välja tuua ka see, et Euroopa Liit endiselt seisab enda partnerite eest, et nad saaksid teha vabasid, suveräänseid otsuseid enda välis- ning kaubanduspoliitikas lisaks sellele, et tegemist on suurepärase võimalusega taas kinnitada oma pühendumust idapartnerlusele, on Riia tippkohtumine ka väärtuslikuks võimaluseks saada ülevaade partnerite eh, seisukohast Euroopa eh, naabruspoliitika kohta. me tahame tagada selle, et oma eh, poliitika ümberkujutamine tulevikus, tuleviku jaoks me oleme arvesse võtnud oma partnerite seisukohti lugupeetud äh, asepresident, lugupeetud parlamendiliikmed, lubage mul uuesti äh, kinnitada, et äh, me pakume Ida-Euroopa partneritele tõelist partnerlust. me ei suru valikuid neile peale. me peame diferentseerima oma kahepoolseid suhteid veelgi enam, võttes arvesse iga partneri ambitsioone ning vajadusi, täielik pühendumus äh, partnerriikide valitsuste poolt on keskse tähtsusega selleks, et reformid, vajalikud reformid aset leiaksid. kuid ükski valitsus ei saa samas äh, sellise ülesandega hakkama ilma rahva laiapõhjalise toetuseta. edukas äh, üleminek on võimalik ainult siis, kui selle aluseks on kogu ühiskonna soov. see, et oleks võimalik mõjutada öö, ähm, otsuste langetamisprotsessi, ähm, see on väga oluline, kohalikud omavalitsused, parlamendiliikmed, kaasa arvatud siin kojas, ka ärikogukondadel ning kodanikuühiskonnal on väga oluline roll siinkohal mängida idapartnerluses. ja seetõttu me jääme lootma ka selle koja toetusele, et nad aitaksid esile kutsuda muutusi, mis, mida soovivad nende koduriikide kodanikud. aitäh tähelepanu eest! aitäh, härra minister, nüüd mul on vastus härra Kellile ja teistele, kes teada tahtsid. võimaldan äh, lõpus ühe vaba mikrofoni fraktsiooni kohta ja sinise kaardi küsimusi luban vastavalt debati käigule ja jätan endale selle võimaluse mitte leppida sinise kaardiga ja ei võta sinist kaarti kelleltki, kes on selle päevakorrapunkti osas kõnelejate nimekirjas. seega nüüd Euroopa Rahvapartei Äh, nimel esimeseks kõnelejaks härra Jacek Sarjus-Volski, kaks minutit. Äh, palun, äh, proua asepresident, ärge luge, luge, lugege esimest kahte lauset minu kõne sisse, aga minu arvates on täiesti häbiväärne, et sellise olulise debati käigus on komisjoni laud tühi. see saadab sõnumi selle kohta, kuivõrd oluliseks komisjon peab idapartnerlust ja seetõttu Riia tippkohtumise osas piinlik lugu. idapartnerlus on hästi kavandatud äh, strateegilise tähtsusega poliitika ja see on äärmiselt vajalik Euroopa Liidu jaoks, äh, sest et see mõjutab äh, Euroopa Liidu majandust, heaolu, tulevikku ja rahu ja see on väga vajalik ka meie naabrite jaoks, sest et nad tahavad muuta ennast ja saada selliseks, nagu on Euroopa mudel. idapartnerlus on arenev progre-, töö ja see jätkub, kui teda piisavalt toetatakse. oli katsetus idapartnerlus äh, rikkuda, seda tegi Venemaa, avaldati survet äh, Ukrainale, et ta allkirjastaks äh, kokkulepet Vilniuses, Euromaidan andis sellele selge vastuse Venemaa survele seisti vastu, inimesed ütlesid, et nad tahavad Euroopa väärtusi ja siis alustas Venemaa sõda nende valiku vastu aga Venemaa kukub läbi, kui ta üritab peatada idapartnerlust ja vabade rahvaste vabat valikut. vana reegel ütleb, et kui karu ründab, siis ei tohi taganeda. Riias Euroopa Liit jääb oma kavade juurde, pakub abi ja jääb kursile. kui keegi üritab teid peatada, siis äh, on teil kaks valikut, kas taganeda või minna edasi äh, kahekordse energiaga. teine valik on meie oma, sest äh, esiteks see on meie partnerite tugev tahe, teiseks äh, see on Euroopa Liidu fundamentaalsetes huvides äh, ja see põhineb meie väärtustel ja kolmandaks, kui me ei kaitsta vabadust ja demokraatiat oma naabruskonnas, siis meie oma vabadus, demokraatia ja heaolu satuvad ohtu. aitäh! aitäh, härra Sairus-Holski! ja nüüd mul on äh, sinise kaardi palve, kuid ma ei aktsepteeri seda, sest nagu ma ütlesin, et aktsepteerin siniseid kaarte vaid siis, kui neid esitab inimene, kes ei ole kõnelejate nimekirjas. aga teie olete kõnelejate nimekirjas, kahetsen kolleeg. ja see, annan nüüd sõna Sotsiaaldemokraatia fraktsiooni nimel sõna kolleeg Fleckensteinile, teil on kaks minutit. proua juhataja, kallid kolleegid idapartnerlus on ju täiesti selge eesmärk, ta pakub Euroopa Liidu naaberriikidele poliitilise ja majandusliku koostöö raamistikku. ta võimaldab intensiivseid kaubandussuhteid ja laiemat eh, ühiskondlik suhtlust. idapartnerlus on äh, pakkumine, mis avab võimaluse teha tihedamat koostööd ka siis, kui eh, ei olda Euroopa Liidu liige või ei taheta selleks saada. see on eh, meie jaoks oluline edendada eh, tihedat koostööd just ka Armeenia ja Aserbaidžaaniga ka siis, kui nad ei soovi assotsiatsioonilepingut sõlmida, kuid ka sel, nendes kahes riigis tuleb tegeleda äh, väliskaubanduse edendamisega ja orienteerumisega Euroopa Liidus valitsevatele väärtustele silmas pidades vägivaldseid julgeolekupoliitilisi lahendusi, millele viitas juba härra Cyrus Volski olukorrale, mis valitseb praegu Ukrainas ei ole mitte mingit põhjust senist poliitikat sellepärast muutma hakata, kuid eh, Riia tippkohtumine peab saatma väga selge sõnumi, et koostöö Euroopa eh, Liidu, koostööd idanaabritega saab korraldada paremini, aga tõhusamalt, efektiivsemalt, konkreetselt üksikute partneritega meil on vaja mõtestada idapartnerluse eh, võimalused, meil on vaja toetada riiklikke institutsioone, demokraatlikke reforme, paremat regionaalset koostööd ja tahaksin veel öelda, et Georg, Gruusia välisminister ütles hiljaaegu eh, meie kõrges kojas, et eh, idapartnerlus on väga oluline nii lääne kui ka idas asuvate riikide jaoks ja seda ei tohi me unustada, kui me räägime idapartnerlusest. aitäh ja nüüd Euroopa konservatiivide nimel eh, annan sõna kolleeg Demešmakerile ähm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 sest et idapartnerluse tulevikust rääkides Riia tippkohtumise valguses see kõik valmistab tõelise pettumuse, sest see suured sõnad Euroopa solidaarsusest ei leia ettevalmistatud dokumentides otsest väljendust, puudub selgesõnaline strateegia ja me ikkagi tammume kohal eh, ja püüame rakendada lahendusi, mis meid kuhugi ei vii, me oleme suutnud sõlmida kolm assotsiatsioonilepingut Ukraina, Moldova ja Gruusiaga, aga me e, e, oleme jäänud e, leebeks ja näiteks ei ole me sugugi hukka mõistnud Venemaa poolt tavarelvastuse lepingu rikkumist ja tavarelvastuse ümberpaigutamist meie idapartnerlusega hõlmatatud riikides. see olukord Ida-Ukrainas, kus ma hiljuti viisin, viibisin, näitab, et see olukord on seal täiesti hullumeelselt kohutav samuti on äh, väga keeruline olukord kujunenud äh, Armeenias äh, kus suurtüki äh, mm, äh, lõhkekehad on sattunud inimeste kodudesse ja inimesed on seetõttu hukkunud. olukord on ka väga keeruline Mariupolis. kõik need inimesed, kes nendes piirkondades elavad, äh, peavad tegelikult ju saama võimaluse arvestada sellega, et koostöötöös tööst Euroopaga tõuseb neile tulu, et nende elu muutub paremaks ja et nad, ei anna neile põhjust täiendavaks frustratsiooniks. see koostöö peab neid julgustama, meil on vaja eh, senised integratsiooni süvendada ja eeskätt vajame me Gruusiaga viisavabaduse leevendamist. nii, ja nüüd kolleeg Austravitšus ALDE nimel. minister, the Eastern part proua juhataja, proua minister, idapartnerlus, mis algas viis aastat tagasi, on näide Euroopa Liidust tegelikult tegutsemas. hoolimata kõikidest raskutest, hoolimata sellest, et on avatud rünnakud selle vastu aset leidnud, on idapartnerlus midagi sellist, mille üle me täna peaksime olema uhked. ALDE fraktsioon täielikult toetab idapartnerluspoliitikat, sest et see näitab et see on väga tõhus stiimul selleks, et edendada demokraatlikke muutusi ning reformiprotsesse partnerriikides Ida-Euroopas. selle tagajärjel on meil täna kolm Euroopa Liidu assotsieeritud partnerit, kellel on Euroopa teekaart, Gruusia, Moldova ja Ukraina, me teame kõik, et hind, mida me maksame nende Euroopa muutuste eest väga tohutud surved, sõjaline, poliitiline, propagandistlik. kolleegid, me algatasime avatud kirja Euroopa Liidu riigijuhtidele, mis puudutab Riia tippkohtumise deklaratsiooni. selle kirja on allkirjastanud üheksakümmend kaheksa selle koja liiget. usume, et Riia tippkohtumine peaks olema ambitsioonikas ja tegutsema solidaarsuse vaimus meie assotsieeritud partneritega esiteks palume, et Euroopa Liidu juhid Riias tunnustaksid äh, Gruusia, Moldova ja Ukraina tuleviku liikmelisuse perspektiivi. Äh, selgus siin koos kriteeriumite ja nõuetega on õige samm ja on täna, vajalik täna, mitte homme. teiseks me palume, et Riias võetakse endale kohustus laiendada viisavabadusrežiimi Ukraina ja Gruusia kodanikele, pannes paika selged tähtajad loodetavalt selle aasta lõpuks, millega, mille, milliseks ajaks nende viisavabastuskava paika saab. Euroopa Liidu Venemaa poliitika on läbi kukkunud kahjuks ja idapartnerlus on just see, mis on toonud endaga kaasa tõestatult positiivseid tulemusi. aitäh! suur aitäh! ja nüüd Euroopa vasakpoolsete pool härra Helmut Scholz, palun. proua juhataja, proua minister, idapartnerluse tippkohtumine, mis algab homme Riias, on igal juhul vastuoluline tippkohtumine. seda näitavad juba tippkohtumise eel tehtud avaldused mis räägivad küll suhete diferentseeritusest, kuid samal ajal lubavad senise Euroopa Liidu poliitika jätkamist ja seda vastupidiselt ootustele ja sellele näitab ka täna komisjoni esindaja puudumine. vastuolud iseloomustavad ka tippkohtumise sisulist raskuskeset, õiglusriikluse tugevdamist, jah, see on vajalik, aga me peame küsima, mida Euroopa Liit teeb selleks konkreetselt, et korrumpeerunud oligarhid ei sunniks Moldova peaministrit tagasi astuma, et vastupidiselt meie põhiväärtustele ei keelustataks Ukrainas suvaliselt parteisid. äsja avaldati Koršenini instituudi küsitluse tulemused, mis näitavad, et kolm neljandikku ukrainlaste meelest puuduvad reaalsed sügavuti minemad reformid, mida nad nõusid Maidanil. see on reaalsus, mille najal tuleb tippkohtumisel end mõõta selle tuleks aga vabaneda mõne partnerriigi libekeelsetest lubadusest, lubadustest. reaalsus, millega Riias tuleb arvestada, on ka see, et inimõigus ja demokraatiat ei saa olla kui sotsiaalsed õigused, sotsiaalse õigluse küsimused algusest peale kõrvali heitavad. Armeenia ja Gruusia on tööst-, töötuse määraga peaaegu kakskümmend protsenti, noorsoo hulgas on tööpuudus veelgi kõrgem on kahanenud naiste tööhõive Moldovas ja need on need küsimused, mida me peame endale esitama selle tippkohtumise ees, need äh, takistavad sotsiaalmajanduslikke äh, siirteprotsesse, need on küsimused, mida peame endale esitama. ja nüüd annab juhataja sõna kolleeg Mešarossile proua minister, kallid kolleegid, kui on üks poliitika meie ühise julgeolekupoliitika, välispoliitika hulgas, mis tõesti väga vajab ülevaatamist, siis see on meie naabruspoliitika ja konkreetsemalt just idapartnerlus. võrreldes oma e-, esialgsete eesmärkidega äh, ei ole see just äh, olnud edu, seetõttu on meie fraktsioon tervitanud äh, volinik Haani poolt algatatud ülevaatamisprotsessi eristamine, mis on äh, selle ümbervaatamise tuumiksõnaks, on mõistlik ja ilmselt vältimatu idapartnerluse puhul. aga me ei tohiks siiski unustada, et äh, kolm partnerlusriiki on allkirjatanud assotsiatsioonilepped meiega ja vastavalt nendele on äh, nende majandused joondumas vastavalt Euroopa Liidule ja nendele peaks andma peamiselt ka äh, Äh, usutava ja usaldatava Euroopa perspektiivi ja peaksime andma abi äh, keskpikas, pikas perspektiivis, et äh, vähendada neid sotsiaalseid kulusid, mis on seotud sellise majanduse joonestamisega. ja sellise poliitika et rohkem rohkema eest on mõistlik ainult siis, kui see tähendab ka seda, et vähem vähema eest poliitika on paigas Äh, kui kohane, siis peaks suurendama neid rohkem, rohkem äh, eest äh, rahalisi suuniseid, mis on hetkel kakskümmend protsenti ja suunama neid assotsieerunud riikidele. selleks, et see võiks olla usaldusväärne, on vaja piisavalt finantsabi. kaks miljardit eurot iga-aastaselt, mis lähevad nii lõuna kui idanaabritele, ei võimalda ei usaldusväärset kohustuse võtmist kui ega ambitsioonikat poliitikat ja me peaksime Äh, vahe ülevaatamise käigus üle vaatame ka selle summa, ehk siis meil on vaja usaldusväärset äh, kohustuse võttu oma partnerite ees nii idas kui lõunas. ja nüüd saab äh, Fabio Massimo Castaldo sõna. aitäh, proua juhataja homme algab äh, idapartnerluse tippkohtumine Riias ja ma olen nõus sellega, et on äärmiselt kahetsusväärne, et Euroopa Komisjoni tool on jäänud selle arutelu juures tühjaks. ilmselt ei pea komisjon seda küsimust idapartnerluse edendamisest prioriteediks. tahaksin rõhutada, et riik, kes täidab Kopenhaageni kriteeriumeid, sellel riigil peavad olema ka väljavaadet Euroopa Liitu astuda, kuid nendes riikides, on väga leviv, väga vohav korruptsioon, eh, väga pro-, suuri probleeme on riikliku ülesehitusega ja seega kaasnevad väga suured probleemid. mina leian, et seda kõike tuleb arvestada muuhulgas eh, rahaliste vahendite kaasamisega selleks, et riiklikku ülesehitust parandada me ei saa tugevdada kellegi relvastam- e, toetada kellegi relvastamist me peame vaatama et nendes riikides edeneksid võimalused kodanikuühiskonna arenguks um, to... Äh, kui te alate algatate diskussiooni siis pe, pe, peaks kõigepealt sõna võtma keegi kes teab tõde sest et muidu võib vastane äh, teid petta kõik teavad et äh, Äh, Venemaal tapeti Boriss Nemtsov, aga samas on tunduvalt turvalisem olla Venemaal ajakirjanik, väliskommentaator kui Kiievis. Äh, äh, Ukrainas on mitmeid ja mitmeid ajakirjanikke sattunud ohvriks, paljud moldovalased, gagauusid, juudid, venelased, Ukraina natsionalistid on neid rünnanud Äh, ma saan aru, et fašistlik liikumine, mis kasvab ka Euroopa Liidus, vaatab ka Ukraina natsionalistide peale äh, lahkelt, aga tõde on siiski selline ja pärast seda kui fraktsioonide esindajad on saanud sõna ja ka fraktsioonilise kuuluvuseta isikud on saanud sõna nüüd saab sõna kolleeg preda aitäh proua asepresident idapartnerluse puhul on toimumas midagi imelikku sest eh, enne Vilniuse tippkohtumist eh, novembris kaks tuhat kolmteist räägiti juba tippkohtumise luhtumisest ja praegu on oht, et see kordub, et juba eelnevalt räägitakse läbikukkumisest. kuid eh, nüüd me teame, et Vilniuse tippkohtumine ei olnud läbikukkumine me näeme, mis on vahepeal toimunud aastast kaks tuhat kolmteist, assotsieerimislepingud, äh, viisa liberaliseerimise äh, kokkulepped ja nii edasi. jah, muidugi me kõik teame, et need äh, ühiskonnad, mida idapartnerlus hõlmab, ei soovi lihtsalt kokkuvõtet viimastest aastatest, vaid nad soovivad selget sõnumit, soovivad pühendumust, ähm, meiepoolset pühendumust ka tulevikuks, me peame rääkima tulevikust, peame määratlema, milline on äh, Euroopa poliitiline äh, pühendumus äh, tulevikus nende riikidega koostöö tegemisel, sest muidu me aitame kaasa pessimismi süvenemisele ähm, ja stigmatiseerumisele, mis on just eh, Venemaa eh, sooviks, eh, Venemaa soovib näidata idapartnerlust kui Moskva vastast rünnakut. meil on vaja julgust oma pühendumust kinnistada ning, kinnitada ning meil on vaja selget nägemust idapartnerlusest. täna tundub, et me oleme tagasihoidlikumad äh, oma sõnades kui äh, veel kaks aastat äh, tagasi või Varssavi tippkohtumise ajal. aitäh. Voilà. Uh, the next redner is Herr Tonino Pitsula. kolleeg Pikula, palun. aitäh, proua juhataja saabuva idapartnerlus tippkohtumise olulisust Riias ei tohi alahinnata, arvestades, milline muutub geopoliitiline olukord pärast seda, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja on üles näidanud agressiooni Ida-Ukrainas, aga tekst ei ole julgustav, see on tunduvalt nõrgem kui kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Vilniuse deklaratsioon, hoolimata sellest, et Gruusia, Ukraina ja Moldova on vahepeal allkirjastanud assotsiatsioonilepingud. kui me ei taha neile võltslootust pakkuda ja olen nõus, et me ei peaks seda tegema, siis on alles jäänud ainult väga kauged väljavaated ja kahtlused viisaliberalisatsiooni osas. meie partnereid ei tohi jätta üksinda surve ette seisma. samas, kui meie lihtsalt seda kõike pealt vaatame see tipptuhtumine peab olema unikaalne võimalus, millega Euroopa Liit saab üles näidata oma äh, pühendumust idapartnerlusele, see peaks välja saatma äh, hästi läbimõeldud vastuse küsimusele, äh, kui palju saavad Venemaa ja Euroopa Liit töötada partneritena ja kui palju nad on vastased. pani przewodnicząca! chcę po pierwsze powiedzieć że mamy do czynienia z sytuacją. suur aitäh proua juhataja! pean ütlema, et äh, meil on tõesti häbiväärne olukord. kõrge esindaja peab sõna võtma idapartnerluse üle ja komisjoni siin lihtsalt ei ole. see tippkohtumine on otsustava tähtsusega, võimalik, et kõige olulisem tippkohtumine idapartnerluse ajaloos. räägime siin partnerriikidest kes on allkirjastanud Euroopa Liiduga assotsiatsioonilepped ja kes on nüüd raskustes. meil on ka Euroopa Liit, kes üritab tasakaalustada vastuolulisi huvisid. see tekst, mille peaks tippkohtumisel vastu võtma, peaks olema robustne, me peaksime üle kinnitama, et Ukraina, Gruusia ja Moldova on Euroopa tulevikuga. me peaksime deklareerima, et aastal kaks tuhat kuusteist on

aitäh, härra Ramstorf, palun. aitäh, proua juhataja idapartnerlus oli hea mõte, see oli lausa täiesti briljantne, suurepärane mõte ja komisjon on selle hävitanud sellega, et äh, see sattus Ameerika Venemaa vaenuliku poliitika alamaks. vaadake ainult Ukrainat, kuuekümne protsendine inflatsioon, äh, äh, riiklik keskpank on tehniliselt äh, mõttes läinud pankrotti, pärast Maidani on nelikümmend kuus Ukraina panka kokku kukkunud ja keskmine palk Ukrainas on nelikümmend eurot kuus. ameeriklased äh, on nüüd äh, oma sõnu tagasi võtmas, kohtumine Kerri, Lavrovi ja Putini vahel Sotšis on sellest äh, selge näide, peaksime lõpetama selle rumala käitumise ja tegema samamoodi nagu ameeriklased. ja nüüd kolleeg Roope, palun šiandieną rusija leidžia suprasti tai kas vyksta ukrainoje. aitäh! täna Venemaa annab mõista, et see, mis toimub Ukrainas, võib äh, korduda ka teistes äh, idapartnerluse äh, riikides. arvestades neid majanduslikke ohte ja teisi ohte, peaks Euroopa Liit veelgi selgemalt rääkima tegelikust toetusest idapartnerlusriikidele. see peaks olema kõigile kasulik, me peame paremini eh, informeerima partnerriike, Euroopa institutsioonide, parlamendi kohta ning seadusandliku protsessi kohta, selleks on ka enam vaja rahastada ajakirjanike tööd siin eh, Brüsselis ja Strasbourgis selleks, et inimesed äh, saaksid tundma meie süsteemi paremini, me peame soodustama kontakte pa-, partnerriikide kodanikega, peame arvesse võtma nende kodanike tegelikke soove ning äh, ma kutsun üles ka nendesse riikidesse investeerima ning üle kandma ka meie ideid nendesse riikidesse Nun ist Herr Bill Etheridge für eine Minute 30 am Wort. kolleeg Etheridge, palun, üks minut kolmkümmend sekundit on teil aega. Um, aitäh, ähm, ma olen siin äh, huviga asju jälginud, näen, et tippkohtumine on homme, siin räägitakse juba sellest kõigest, mis on saavutatud, kaasa arvatud äh, need suhted Ukrainaga see on tõesti saavutuse kummaline defineerimine, arvestades, kuivõrd kehv on olukord selles riigis hetkel minu äh, mõt-, olen mõtetes nende inimestega, kes seal kannatavad, ilmselt me kõik, see pidev äh, soov selle koja poolt oma mõju ja jõudu suurendada, et haarata endasse rohkem riike, mulle tundub, et see ei tunne mitte mingisuguseid piire ja isegi kui me teame, et me lähme sellesse huvialasse, kus on Venemaa ja kui me teame, milline see olukord seal on, kui me teame, et äh, rahu satub niimoodi üha rohkem ohtu, siis minu arvates on täiesti vastutustundetu niimoodi käituda. mulle tundub, jah, ma vaatan päris palju seriaali Star track, seal on vaenlane nimega Borg, nad ei saa kuidagi midagi parata sinna, et nad eksisteerivad lihtsalt selleks, et nad assimileerivad kõik ümberringi endasuguseks, allutavad kõik endale, see ongi nende eksisteerimine ainukese mõte ja mida rohkem ma siin kojas olen, sellest, seda rohkem ma saan aru, et tegemist on väga tõsise selle sama asja versiooniga pidev ageneda, mõjutada rohkem, kasvada, see peab peatuma. selle peab lõpetama, võtke nüüd üks sügav tõmm, hingetõmme ja vaadake, mis toimub. veel üks kord, äh, ma olen täiesti meeleheitel, kui ma selliseid asju kuulen ja ma tõesti loodan, et sellest tippkohtumisest midagi halba ei tule. Thank you and uh, Mr Jurek, I saw that you wanted aitäh, härra Jurek, ma nägin, et te äh, tahtsite sinist kaarti, aga kuna te olete kõnelejate nimekirjas, siis te selleks võimalust ei saa. hiljem võite sõna võtta. järgmiseks kõnelejaks on siis härra Paltso üheks minutiks. aitäh, proua juhataja. idapartnerlus, jah see on ju midagi niisugust, mille me oleme käivitanud äh, selleks, et piiritleda Venemaa tegevust. aga minu arvates me peaksime olema ettevaatlikud ja kui nendes riikides on valitsuse, mis ei toimi nagu kord ja kohus, siis tuleb olla ettevaatlik. üks asi on täiesti kindel. Äh, Ameerika Ühendriigid avaldavad siin-seal omapoolset toetust on meetmeid, mida on rakendatud, kuid osaliselt äh, on tegemist olukorraga, et nendes idanaaberlusriikides äh, ei peeta lugu vähemuste õigustest nendes riikides juhtub nii mõndagi, mis on täielikus vastuolus meie põhiväärtustega. kui Euroopa Liiduga äh, läheneda soovitakse, siis tuleks nendes riikides otsuseid langetada ja meie peaksime leidma selged äh, väljendid, selge sõnumi nende riikide jaoks, aga nüüd kolleeg Plenkovitš, palun. aitäh, proua Lunatšek see äh, debatt neljanda idapartnerluse tippkohtumise kohta Riias on väga oluline Euroopa Liidu välispoliitika usaldusväärsuse seisukohast. see sõnum, mille me saadame nendele kuuele riigile, eriti just nendele viiele, kes on enam olnud äh, kaasatud, ma ei räägi siinkohal Venemaast, Valgevenest, millel on äh, eriline olukord. see sõnum erineb selgelt äh, sellest, mille me edastasime Vilniuse tippkohtumisel, tahame neile öelda, et me oleme valmis äh, hindama kõrgelt nende panust, näiteks Gruusia, Moldova, Ukraina panust euroopalike väärtuste teel edasiliikumisel ja oleme valmis võtta, võtma kõiki meetmeid, mis meie kasutuses on. rahaline abi, institutsioonide ülesehitamine, reformidele kaasaaitamine, eriti just kohtusüsteemi reformide ning äh, korruptsioonivastane võitlus on äh, peaks olema meie poliitikate keskmes ja need signaalid, mille me edastame nende riikide kodanikele, eriti eh, just eh, kui me räägime näiteks eh, viisarežiimi liberaliseerimisest, on väga olulise tähtsusega Euroopa Liidu tajumisel kodanike seas ja me peame selgelt välja tooma ka naaberriikidele selle, et kõik need partnerid, neil on täielik õigus enda otsuseid la langetada ja et neil on ka nende, meiepoolne toetus olemas. aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Viktor Postinaru kaheks minutiks. proua asepresident äh, viimasest äh, idapartnerluse tippkohtumisest Vilniuses on paljud asjad meie suhetes idanaaberluspartneritega muutunud. Äh, me näeme, et äh, väga suurt survet on avaldatud Ukrainale vabakaubandusleppe sõlmimisega seoses. me näeme, et Vene relvajõud justkui veedavad oma puhkust äh, soomukites äh, Ida-Ukrainas. see, et äh, Euroopa Liit äh, toetab idapartnerlusriikide reforme, see on nende riikide jaoks väga tähtis. madalad ambitsioonid Riias tähendab negatiivset mõju Euroopale, eriti just Ida-Euroopale. tahaksin üles kutsuda komisjoni eh, ning nõukogu edastama positiivset sõnumit. mul on kaks minutit, mitte üks minut, ütleb kõneleja. Euroopa Liit ei, ei tohiks lämmatada ootusi partnerriikides, nende rahvaste ootusi, vaid pigem võtma arvesse neid ootusi ja näitama neile, et äh, integratsiooni tee on avatud veelgi enam kui kunagi varem ning andma neile võimalusi, mis aitavad tasakaalustada äh, tugevat Vene-poolset propagandat. Äh, viisa vabadus Gruusia ning Ukrainaga on väga oluliseks sammuks, me ei tohi tohiks äh, an-, pakkuda neile mitte midagi muud, vaid me peame andma nendele riikidele, mis oleks vääriline nende panusega, see on esimene ja oluline samm, näitamaks, et nende tulevik äh, on Euroopas ja me peaksime selle eest ka võitlema ma toetan täiesti tingimusteta seda kirja, mille algatas kolleeg Ostrevitšus. aitäh. nüüd annan sõna kolleeg Kosmas Latovskile minutiks. daamid ja härrad. Euroopa idapartnerlus tippkohtumine on võimalus Euroopa Liidule lõpetada teesklemine, et meil on idapartnerlus, vaid lihtsalt asuda tegudele kui me vaatame seda, mis toimub Ukrainas, äh, kui äh, sõjaväeline sekkumine ei ole piisavaks stiimuliks äh, tegudele asumiseks, siis ei sunni meid miski tegudele. Ukraina on tegelikult prioriteetse tähtsusega, me näeme kaost, pankrotiohtu ja see õhus olev Vene sekkumise oht mürgitab kogu õhkkonna Euroopa Liidu liikmelisuse väljavaade, majandusabi, abi institutsioonidele, viisaküsimused, eh, need kõik peavad olema tippkohtumise järeldustes sees, seda ei oota mitte ainult Ukraina kodanikud, vaid ka Ukra-, vaid ka Gruusia ning Moldova kodanikud. Venemaa tugevus on meie nõrkus ja vastupidi me peame siin eh, jääma endale kindlaks, kuid kahjuks eh, volinik pole isegi kohale suvatsenud ilmuda kolleeg Ivo Vaigel, minut, palun. mislim, da mi boste vzeli na koncu besedo. aitäh, proua asepresident. ma arvan, et te võtate mul varsti mikrofoni ära, sellepärast et väga raske on selgitada midagi keerulist nii lühikese ajaga partnerlus, äh, äh, nii idapartnerlus kui ka Vahemere regiooni partnerlus on innovaatiline poliitika. me räägime vajadusest äh, üle vaadata need kaks partnerluse vormi, mis on sattunud pantvangiks kahepoolsetele küsimustele, praegu vastuseta küsimustele ja erinevatele geopoliitilistele väljakutsetele kuid äh, kui me räägime ühiste väärtuste äh, ala laiendamisest, siis me peaksime kindlasti jätkama tööd äh, ka selles maailma osas. ma olen veendunud, et kui partnerluse rolli niimoodi vaadatakse, oleks vaadatud, siis võib-olla ei oleks ka Ukraina sõda ehk aset leidnud ja selle, nende sõnadega ma lõpetangi, ehk järgmisel korral saan jätkata, aitäh nüüd kolleeg Houso, Javier Couso Permui. idanaabruspoliitika, nii nagu seda Riias planeeritakse, äh, assotsiatsioonilepingu allkirjastamised, jah, need on poliitilised relvad, mis kujutavad endast väga ebavõrdsete partnerite vahelist koostööd. Äh, see tee viib sõltuvusse Äh, selle asemel, et neid riike kaasata, integreerida, andsime me äh, tegelikult ise võimaluse, et nendes riikides olukord destabiliseeruks, andsime võimaluse selleks, et Venemaa sai niimoodi tegutseda ähm, siin peetakse sõdu, me räägime hübriidsõdadest, see on nüüd nagu meie loosung aga see äh, tähendab seda, et see kõik halvendab suhteid Venemaa ja Kreeka vahel ja see kõik toimub Ameerika Ühendriikide taktikepi järgi. see ei kujuta endast eh, integreeritud Euroopat, pigem vastupidi. suur aitäh ja nüüd kolleeg Tatjana Ždanoka. Uh, ma ei jaga teie optimismi, idapartnerlus praegusel kujul on pigem äh, konflikte õhutanud, kuid ainsaks viisiks nende konfliktide ennetamiseks on äh, tulla tagasi algpõhjuste juurde. Euroopa Liidu fataalseks äh, veaks on selle partnerluse iseloomu valesti hindamine, me räägime siin justkui Euroopa Liidu ita- Äh, laiendamine, kuid äh, Ukraina sõda on äh, sellise mõtlemisviisi viljaks, meil on vaja uut julgeolekukonverentsi, et mõtestada see teema Euroopas ümber. Euroopa Liidu roll peaks olema ühendada, mitte lahutada. on hea annan sõna Jean-Luc Schaffhauserile, palun. proua asepresident, äh, proua Mogherini esindaja, Riia tippkohtumise eelõhtul me peaksime vaatama, milline, millised on edusammud olnud idapartnerluspoliitikas siiani me peaksime rääkima jõukast äh, heaolu Euroopast, mis ühendaks äh, ida ning äh, lääne, kuid siiani me näeme, et on vaid üles kihutatud ühtesid rahvaid teiste vastu, olgu siis tegemist Serbia, Gruusia või Ukraina vahel, kui toome siin mõningad konflikti näiteid, me räägime kümnest tuhandest äh, inimelust, äh, mis äh, on kaotatud Ukrainas. selline ekspansionistlik NATO poliitika on siin põhjuseks tänu härra Kerrile on meil tegemist just sellise olukorraga, nagu meil praegu on, kuid me peame topeltstandarditest loobuma ja peame tõelist euroopalikust üles näitama järgmisena saab sõna kolleeg Tunne, kell on minut kolmkümmend uh,. Not... Riia tippkohtumine ei peaks uh, muutuma väikese poliitilise pühendumuse tippkohtumiseks. Uh, on öeldud, et mõned riigid ei taha end siduda uute kokkulepetega ja mõned teised näevad seda viimase võimalusena partnerlust päästa, kuid me vajame tegelikult vastupidist. Euroopa Liit äh, peab äh, üles näitama kõikumatut äh, poliitilist pühendumust, toetamaks neid riike teel demokraatia poole. mulle meeldib avaldus Läti eesistuja poolt, et meil on vaja tõelist partnerlust ja loodan, et Läti eesistuja saab seda ka Riia järeldustes esile tuua. ma olen üks äh, äh, nendest äh, parlamendisaadikutest, kes esitavad ka kirja tippkohtumisele kordaksin, et äh, me peaksime järgmisest aastast rääkima viisavabast režiimist Ukrainale, Gruusiale, meil peaks olema selge Euroopa perspektiiv kolmele riigile, kes on vägagi huvitatud sellisest väljavaatest. meie kohustus on tagada ka see, et need riigid saavad äh, vabalt enda poliitika valida ja need ja meie lähenemine peaks arvesse võtma iga konkreetset partnerit, kuid põhisõnum peaks olema seda, et me ei tohi oma pühendumusest tagasi astuda. Need riigid on teretulnud Euroopa perekonda, mida varem, seda parem. aitäh. Andres. järgmisena annan sõna Andres Mamikinsile, palun. daamid ja härrad kõige olulisem ülesanne tippkohtumisel on vastata küsimusele, kas leiab aset reform selle partnerluse vormis ja sisus või hakkab see lihtsalt hääbuma. me näeme, et äh, viimasel ajal ei oodata isegi erilisi tõsiseid otsuseid äh, äh, partnerite poolt, miks ei ole meil viisavaba liikumist Gruusiale, mis on läbi viinud kõik vajalikud reformid, miks ei ole seda positiivsest otsust komisjoni poolt siiani langetatud, asi on suhtumises Euroopa Liit tahab mängida suure venna rolli, kuid see on viga. meie partneritel on allergia sellise suhtumise vastu, nad tahavad ol-, olla võrdne võrdsega äh, koostöös, me peame ida partnerlusprogrammi reformima. kolleeg Marek Jurek, palun aitäh, proua asepresident, me ei tohiks kunagi unustada seda, et äh, endiste idabloki riikide tugevdamisega me äh, mõtestame ka omavahelist koostööd, äh, Etheridge rääkis siin Vene mõjusfääri tugevdamisest, äh, kui me räägime sellises võtmes, siis äh, me õõnestame kogu seda teemat. Äh, tihtipeale siin kojas me kuuleme, et inimesed räägivad oma väärtustest, kuid me peaksime kaaluma ka seda, et need riigid, mis jäävad Euroopa Liidust ida poole, Ukraina ja Gruusia tahavad meid rikastada enda väärtustega kristlus äh, säilis äh, aastakümnete vältel äh, türannia tingimustes, kuid ka, kas peab see vastu ka meie resolutsioonidele? minut kolmekümneks, kolleeg Štetina, palun. aitäh, daamid ja härrad. Riia tippkohtumine on võimalus äh, eristada Euroopa Liidu suhteid kuue idapartnerluse riigiga, kuid meil on samas ka ühtne Euroopa Liidu lähenemine idapartnerlusele. milline on siis see ühine nimetaja? kolm nendest riigist on sõjaseisukorras Armeenia Aserbaidžaani vastu, Ukraina hübriidsõjas eh, Vene Föderatsiooniga Gruusia osaliselt äh, okupeeritud, äh, räägime siin äh, Abhaasiast, Transnistriast, kõikidest nendest probleemsetest regioonidest ja kuuendaks riigiks on Valgevene. ja ühiseks nimetajaks nendel kõikidel juhtudel on imperialistlik Vene Föderatsiooni poliitika. mina kutsuksin üles volinik Haani nimetada asju õigete nimedega Venemaa on kuulutanud hübriidsõja Euroopa vastu, Venemaa peab sõda idapartnerluse vastu nende riikide vastu, kes on otsustanud lahku lüüa autokraatlikust Kremli valitsusest. Václav Havel on öelnud, et me peame rääkima tõest Äh, Venemaaga suheldes. aitäh. aitäh. järgmisena saab sõna Tibor Šani. suur aitäh, proua juhataja, komisjon või komisjoni kõrge esindaja on öelnud, või on väljendanud oma teatud seisukohta, et see kohtumine Riias olla väga oluline, väga oluline tippkohtumine kogu Euroopa Liidu jaoks. võimalik, et kõige olulisem tippkohtumine üldse, aga samas ka suhteliselt ebakindel kohtumine. nii, kas me vajame e, e, idapartnerlust, selles piirkonnas ju on käimas sõda, e, agressioon nende riikide suhtes, see on väga spetsiifiline olukord ja me peaksime jääma öö, usutavaks, me peaksime käituma loogiliselt, see on oluline ka Euroopa Liidu tuleviku seisukohalt lähtudes kui me teame, mis toimub meie piiridel, siis me peame tõepoolest tegema kõik selleks, et ühise tuleviku nimel tegutseda ja ma loodan, et sellest saadetakse, saad-, saadakse hästi aru ja tõepoolest viiakse ellu see, mille oleme kirjutanud oma lipukirjale, nii aitäh ja nüüd kolleeg McAllister. lugupeetud proua juhataja selge poliitiline signaal, mis saadetakse Riiast, peab olema äh, see, et Euroopa Liit jätkab idapartnerlusriikidega järjekindlalt ja pühendunult koostööd, silmas pidades äh, kummalise võitu sõnavõtte, mida ma olen täna kuulnud nii äh, üsna vasakult kui ka üsna paremalt tiivalt, tahaksin rõhutada. idapartnerlus ei tähenda, et partneririigid peaksid otsustama Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. küsimus ei ole kas nii või naa. küsimus on selles, kuidas tagada, et nii kui ka saaks tegelikkuseks idapartnerlusriikidel endal peab olema õigus otsustada, kui kaua ja mil määral ja mis ulatuses nad Euroopa Liiduga koostööd teha soovivad. mitte kõik riigid ei tohi seda eh, teha sama ühises tempos, kiirustades ja kõikides valdkondades ma leian, et meil on erakordselt oluline läheneda igale kuuele, igale kuuest riigist konkreetselt meie Euroopa Liidu väärtused nagu demokraatia, õigusriiklus ja inimõigused peaksid olema olulise tähtsusega eelseisval Riia tippkohtumisel, aitäh! aitäh, ütleb proua Lunatšek ja nüüd soovib sõna Claire Moody, aga ma ei näe teda saalis, ütleb proua Lunatšek seega annan sõna kolleeg Eduard Kukanile, minut kolmekümneks. You, aitäh proua juhataja hetkeolukord meie piiridest ida pool meenutab naasmist vanasse poli- mõjupoliitikasse ida ja lääne vahel idapartnerluse kontseptsioon antud olukorras on äärmiselt oluline raamistik mille kaudu suhelda meie üldisne ülim eesmärk on saavutada demokraatlikum eh, integreeritum naabruskonda Euroopaga, me peame tagasi selle aluse juurde jõudma, et olla edukad, peame me selgelt näitama, et me oleme valmis täielikult äh, kasutama oma poliitilist kapitali oma naabrite aitamiseks, me peame äh, kõik mängu panema, seda me saame teha niimoodi, et saadame tugeva, ühendatud, julgustava sõnumi tippkohtumise kaudu. kordan, meie naabruspoliitika peab olema rohkem poliitiliselt suunatud, see peab välja pakkuma selge, julge visiooni meie naabrite jaoks ja meie sõnad ka tegudega tagama. see puudutab eriti neid, kes on selgelt välja öelnud oma Euroopa ambitsioonid, neil on vaja sellist sõnumit meie poolt praegu rohkem kui kunagi varem, aitäh! aitäh. järgmiseks äh, härra Kristea üheks minutiks. As we speak, history is being äh, samal ajal, kui meie siin räägime, kirjutatakse ajalugu, ajastut muutvad muutused on äh, teel. lähiaastatel peaksime me saama vaata tagasi praegusesse hetke teadmisega, me tegime õige asja ja andsime õige vastuse Ida-Euroopa kriitilistele väljakutsetele. keskendun ambitsioonide ja liikmelisuse perspektiivi elementidele. peame rohkem tegema ära nende jaoks, kellel on selged, äh, arusaadavad Euroopa ambitsioonid, kes on otsustanud valida Euroopa tee loomulikult äh, peab ära tegema palju ja sõnad ei ole nii usaldusväärsed kui konkreetsed äh, tegevused, aga Euroopa Liit peaks siiski saatma selge sõnumi Moldovale, Gruusiale ja Ukrainale, et nende tulevik on koos kahekümne kaheksa liikmesriigiga. siis, kui nad täidavad üldiselt oma kohustused ja näitavad üles tõelist pühendumust assotsiatsioonileppe ÜPP reformi agendale. me ei saa nõuda, et nad läbi viiksid rangeid reforme, ilma et pakuksime valgustunneli lõpus. kui nad hakkama saavad, siis neid peaks pidama tõsiseks kandidaadiks teel Euroopa Liitu. aitäh! pooleteiseks minutiks Bogdan Andrzej Zdrojevski, palun. kõigepealt tahaksin ma juhtida tähelepanu sellele, et meie poliitika, mis on suunatud meie idapartneritele, on alati olnud jä ilma järjepidevuseta naiivne, üles-alla kõikuv ja ausalt öeldes ei ole me olnud tõhusad. viimase viie aasta jooksul aga oleme me saavutanud teatavat progressi. ma arvan, et me endiselt ei ole päris järjepidevad, me ei suuda alati pakkuda seda, mida me peaksime pakkuma, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et me oleme liikumas õiges suunas. tahan juhtida tähelepanu praeguses etapis sellele, et selle idapartnerluse raames peame me eristama partnereid see, mida me oma partneritele pakume, peab põhinema nendel erinevustel, mis paratamatult eksisteerivad nende vahel arvestades, et tegemist on kuue erineva riigiga, on suured erinevad, mõnikord täiesti kultuurilised erinevused nende riikide vahel. piiratud ajaga, mis mul on, tahan ma lihtsalt vastata mõningatele kriitikanootidele, mis äh, on tulnud kõrge esindaja suunal, äh, kes on tihtipeale siiski siin kojas, ma arvan, et tema puudumisel on oma põhjus, aitäh aitäh, kolleeg Strojevski. Te oleks olnud veel kakskümmend sekundit, aga ma tänan, et te jõudsite varem valmis. ja nüüd saab sõna kolleeg Frunzulitša. suur aitäh, proua juhataja. Äh, proua Lukasevitš ütles, et Euroopa Liidu poolt pakume me tõelist partnerlust nendele kolmele riigile kahjuks aga pakume me vähemat kui eeldatud, me võtame sammud tagasi võrreldes viimase idapartnerlus tippkohtumisega Vilniuses. daamid ja härrad, need riigid vajavad tõelist Euroopa perspektiivi. see on see, mida nad tahavad ja meie kahjuks oleme seda homme algaval tippkohtumisel äh, Ähm, muutmas neid kolm riiki nii-öelda puhverriikideks, see on samm tagasi nagu järeleandmine Venemaale. olen nõus ka nõukoguga, toetades kõige varasemat võimalikult äh, ratifitseerimist kõikide liikmesriikide poolt, äh, nii äh, assotsiatsioonilepingute puhul Gruusia, Moldova ja Ukrainaga, see aitab tugevdada poliitilist assotsieerimist ja poliitilist integratsiooni minut kolmekümneks proua dubravka palun. činjenica je da se nalazimo u sasvim novoj geopolitičkoj situaciji. fakt on see et meie ees on täiesti uus geopoliitiline olukord kui me võrdleme seda olukorraga enne aasta kaks tuhat kolmteist tippkohtumist. piirid muutakse, muudetakse jõuliselt, mõnede liikmesriikide ees on, on surve, need kuus riiki, millest me siin räägime, Nende olukorrad on erinevad, kolm neist on ehk võrreldavates olukordades, aga igal juhul on aastast kaks tuhat kolmteist toimunud märkimisväärne muutus ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks jätkuma samal teel. me peame oma partnerid ära kuulama, nõukogu esindaja ütles ka seda. me peame neile pakkuma täielikku partnerlust tõsist partnerlust, sest et see on ainuke moodus, kuidas me saame Venemaaga toime tulla. Venemaa ei ole suutnud meid kõrvale kallutada oma rajalt ja me peame selle juurde rangelt jääma. me ei tohiks ehk pidada neid küll vaenlaseks, aga nad on siiski meie vastased. asjaolu, fakt on see, et nende riikide kodanikud ootavad muutusi ja see on ka põhjus, miks me peame endale kindlaks jääma. me peame neile pakkuma Euroopa väljavaadet assotsiatsioonilepped äh, on allkirjastatud äh, ja see on olnud oluline, aga meie peamiseks eesmärgiks on saavutada rahu ja see on ka põhjus, miks me peame endale kindlaks jääma. mitte ainult solidaarsust ei ole vaja, vaid tugevat toetust. aitäh ja nüüd kolleeg Mihhail Kaaler, poolteist minutit, suur aitäh, proua juhataja ma soovin, et tippkohtumise tulemus seisneks selles, mis julgustaks meie idanaaber, idanaaberluse partnerluse riike et nad suudavad saavutada eesmärke, mida nad on endale püstitanud. paljud eh, nendest riikidest on püstitanud endale soovi see, neid eesmärke saavutada, see ei ole mitte meie pealkäimine. meil on oluline, et demokraatia, õigusriiklus kinnitaksid kanda selles Euroopa osas. Eh, eh, ohte tekitab nõnda öelda Venemaa perspektiiv ma arvan, et me ei tohiks tagasi langeda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Vilniuse tippkohtumise tagajärgedesse. meie jaoks on oluline, et inimesed eeskätt Ukrainas, aga ka Gruusias, nende äh, väga tõsise miljard miljardi suurus, väga tõsise miljarditesse ulatuva finantsabi äh, kõrval tunnetaksid ka meie solidaarsust ja meie sümpaatiat nende püüdluste vastu. minu arvates on see nendele oluline ja sellepärast ma leian ka, et on oluline lähitulevikus äh, viisavabadust liberaliseerida ja see on oluline et me peaksime ka tippkohtumise tulemusel äh, andma väga selgesõnalise ja selgelt formuleeritud sõnumi äh, nende riikide kodanikele, seda sõnumit nad ootavad. suur aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Laslo Tökes. a krimi félsziget elcsatolása és az orosz ukrán háborús válság nyomán egészen új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 Riiga äh, tippkohtumisega on seotud äh, suured ootused, kuna Venemaa on niivõrd agressiivne, siis me tahaksime saavutada rohkemat. kui Riiga, Riia tippkohtumine äh, sest oleks kasu, siis ma näen siin väikest edusammu, me rääkisime, räägime siin kolme riigi liitumisprotsessist, me töötame äh, uute meetmete kallal ümber vaadatud äh, naabruspoliitikas selleks, et saavutada majanduskasvu, energiakoostööd, arendada kodanikuühiskonda ja õigusriiki, toetame reforme, mis on olulise tähtsusega. me oleme kõikide riikide puhul teel, kaasa arvatud Armeenia, Aserbaidžaan, ma ei tea, kas Valgevenet see päris puudutab kõige rohkem on vaja seda, et kodanikuühiskond saab positiivse sõnumi, arvestades, millised on hetke rünnakud Venemaa poolt, peaksid nad tundma, et nemad äh, saavad kasu paljudes valdkondades, näiteks konkreetsed pakkumised viisaliberalisatsiooniks äh, Gruusia ja Ukraina puhul peaksid olema selgelt välja öeldud ja Euroopa Liidu liikmelisuse staatuse lubavat kirjeldust on samuti vaja, aitäh. suur tänu. härra küsib üks minut president, suur tänu. enne idapartnerluse tippkohtumist mõtleme sellele, milliseid tulemusi oleks võinud saavutada. me oleksime ehk võinud saavutada enamat, kui oleks olnud rohkem meie hulgaski otsusekindlust. see algatus ei olnud mõeldud kindlasti kellegi vastu, kindlasti mitte Venemaa vastu, nii nagu mõned siin võivad väita. partnerlus on ju väga mitmekesine. tegemist on kuue partneriga ja nende ambitsioon, ambitsioonid ja võimekused on samuti erinevad. seni oleme saavutanud päris palju, näiteks assotsiatsioonilepingud Ukraina, Gruusia ja Moldovaga samuti on meil olnud terve rida projekte, mida rahasta-, naabruspoliitika rahastamisvahendist on rahastatud. ja kuna ambitsioonid on partnerites, partnerite puhul erinevad, siis ka meie ootused peavad olema erinevad. ja ma tervitan seda deklaratsiooni selles mõttes, et et äh, kolm riiki on valinud Euroopa val-, tee. härra Kelly esiteks tahaksin tänada eesistujat, kes selgitas siniste kaartide küsimuse ära, sellepärast meil on nüüd olnud väga struktureeritud arutelu, suur tänu selle eest. teiseks olen siin parlamendis olnud nüüd juba kuus aastat ning ma arvan, et on esimene kord, kus me näeme nõukogu siin kohal, vahest on ikka süüdistatud siin selle eest, et nad pole ka olnud, aga seda, et komisjoni esindajat ei ole siin, on lausa uskumatu. ainus, mida meie saame teha, on see, et näidata, et nende inertsuse vastu paneme meie oma düna-, dünaamilise lähenemise selleks, et tulemus Riias oleks parem. Need riigid on väga vapralt näidanud seda, et east is beast, ida on halb ja, ja lääs on parem. ning ma loodan, et Riia tulemus saab olema edukas ja et viisavaba Äh, rändamine muutub võimalikuks nende jaoks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. see ergutab ka kodanikke äh, ning siis nad saavadki kindlasti edasi minna sellel teed, mille nad on iseseisvalt äh, valinud endale ja me austame seda. suur tänu. aitäh, nüüd tuleb vaba mikrofon, meil on kolm sõnasoovijat, kõigepealt saab sõna härra Hetman pani przewodnicząca! szanowni państwo koleżanki i koledzy! suur tänu proua president daamid ja härrad! isapartner idapartnerluse tippkohtumine saab olema lakmuspaberiks kõikide nende algatuste osas mida meie oleme arutanud siin sellepärast meie ootused ongi nii kõrged üks tähtsamaid asju mis päevakorras peab olema seal on koostöö energiajulgeoleku valdkonnas ähm, ühenduste valdkonnas. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal organiseeris Euroopa Komisjon stressitestid, mis äh, analüüsisid siis äh, seda, mis võib juhtuda, kui gaas Venemaalt peatub ja see näitas seda, et kui liikmesriigid oleksid omavahel paremini koostööd tegemas, siis äh, oleks see Eh, tulemused ka natukene paremad. aga kahjuks nüüd rahvusvahelises plaanis tuleb meil rohkemgi tähelepanu pöörata energiajulgeolekule ning sellepärast on tervitatavad kõik need ettepanekud, mis meie energiajulgeolekut paremaks ja, ja ühendusi paremaks muudavad, aitäh! härra Marias, üks minut seda praegu arutame me siis ida partnerlust ning tahaksin mainida ühte väga tähtsat asja, mis puudutab Kreeka äh, elanikke Gruusias. Äh, juba palju aastakümneid tagasi rohkem kui sada viiskümmend tuhat kreeklast elasid selles konkreetses piirkonnas, aga pärast seda, kui Nõukogude Liit lagunes, enamus tulid Kreekasse neist. aga meil on ikkagi viisteist tuhat kreeklast järel Gruusias. mis on siis probleem? pärast seda, kui nad Äh, kui nad ära tulid äh, Gruusia kodanikena sealt, siis äh, nad jätsid oma kodud maha, mis olid nende omad, aga pärast seda toimus nende varade illegaalne konfiskeerimine, vaatamata nendele jõupingutustele, mis me oleme teinud, on see ebaseaduslik konfiskeerimine ikkagi alles lahendamata ning Gruusia võimud ei võta mingeid meetmeid selleks, et kaitsta Kreeka kodanike varandust ja seda, et nad saaks oma kodudesse tagasi pöörduda. ja see on küsimus, mida tuleb väga tõsiselt arvesse võtta äh, ka nõukogu presidendile, aitäh. härra Jakobtšitš. ma loodan, et Riia tippkohtumine saab olema edukas. ma olen veendunud, et kõigi kuue riigi kodanikud tahavad Euroopa äh, väljavaadet või vähemasti näevad Euroopa Liitu sellise väga positiivse asjana. ma mäletan seda äh, kuidas, mäletan, kuidas see paarkümmend aastat tagasi meie jaoks oli, kui meie hakkasime oma Euroopa teekonnale asuma. sellepärast ma loodan, et see tippkohtumine saab olema edukas ning ma usun kindlasti, et meie prioriteedid peavad olema rahu tagamine ja majanduslik koostöö nende idapartnerluse riikidega. aga ühtlasi need tingimused, mida meie seame, peavad olema kõigepealt siis Euroopa väärtused ja siis äh, põhim-, põhilised inimõigused, meediavabadus ja kõik see, millest meie Euroopa ühiskond on tehtud sellepärast tahaksingi selgesti välja öelda, ega me ei hakka mingeid vaenlasi seal endale otsima, ega me ei tee midagi Venemaa vastu, vastupidi, me püüame luua partnerlust sellepärast et me tahame, et kõik oleksid meie partner, aitäh! nii on vaba mikrofoni aeg läbi ja nüüd saab nõukogu presidendi nimel sõna proua Kalina Lukaševitša. proua president, kallid parlamendiliikmed, esiteks lubage palun mul rõhutada seda, et tänane arutelu on, tänasel arutelul räägin mina kõrge esindaja eh, proua Mogherini nimel, seda tuleb arvesse võtta. samas aga eesistujana saan ma rõhutada vaid seda, et paljud volinikud on juba täna Riias kohal sellepärast et juba toimuvad mitmed üritused, esimene meediakonverents idapartnerluse osas, need on juba alanud. sellepärast me hindame ka seda väga head koostööd komisjoniga ähm, ettevalmistuste tegemisel idapartnerluse tippkohtumisel ning on tõesti väga tore, et Riias on juba paljud volinikud kohal täna. aga nüüd tänase arutelu juurde tagasi tulles taaskord jällegi kõrge esindaja nimel, lubage mul rõhutada seda, et me oleme väga tähelepanelikult kuulanud kõike seda, mida siin täna on öeldud arutelu käigus ning kinnitame teile, et, et kõik teie märkused võetakse teatavaks ja arvesse meenutaksin, et Riia tippkohtumine näitab seda, et idapartnerlus on meie prioriteet jätkuvalt ning saadame selle kohta ka selge poliitilise signaali. nimelt, esiteks Euroopa Liit on äh, kindlalt pühendunud oma idapartnerluse läbiviimisele äh, ja püüab äh, selle erinevate sõltuvat, sõltumatute suveräänsete idapartneritega suhteid luua. sellepärast me toetame kõik kõiki neid partnereid, kes, kes on võtnud äh, teha äh, assots-, viia läbi assot-, sõlmida assotsiatsioonilepingud, viia läbi ambitsioonikaid reforme ja see tippkohtumine näitab uut taset meie suhetes partneritega. meie ambits-, kõige ambitsioonikamad on muidugi assotsiatsioonilepingud meie kolme partneriga. teiseks on meil kuus partnerit ning ma ei jõua ära rõhutada, kuivõrd oluline on see, et me hoiame selle partnerluse ikka elus ja sellepärast me tegeleme kõigi partneritega, sõltumata sellest, missugune on nende eh, konkreetne seisund või saavutuste seis. siis me võtame tarvitusele kommunikatsiooni Äh, kava selleks, et selgitada kõigile, mille kohta meie partnerlus käib ja mille kohta mitte. ja kindlasti me väidame seda, et meie partnerlus ei ole kuidagi mingite kolmandate osapoolte vastu suunatud, sellepärast jätkame ka dialoogi nendega, kes on selle kahtluse alla seadnud. mitmed teist tõstatasid ka küsimuse sellest missugune on euroopa väljavaade gruusia moldova ja ukraina puhul ja ja missug- ja ku- ja millised on need nende sõnumite tugevus Riia avalduses. esiteks tahaksin ma ütelda, et selle ühisdeklaratsiooni koostamise protsess on ikka veel käimas. läbirääkimised äh, on kaasavad nii meie liikmesriikide kui ka partnerite vahel. läbirääkimised on ikkagi veel pooleli, mistõttu praegusel hetkel Äh, ei ole meil veel võimalik läbirääkimiste lõplikku tulemust teada anda, aga konsensus peab peegeldama kõikide riikide konkreetseid huve, prioriteete ja püüdlusi ja ühiseid huve Euroopa Liiduga ja samuti ka Euroopa Liidu huve selle kohta, mida realistlikult on võimalik lähiaastate jooksul saavutada. selles kontekstis tuleks kõigepealt rõhutada Riias seda, et me oleme liikunud uuele tasemele oma suhetega nende kolme partneriga, kellega me oleme kõige ambitsioonikamad kahepoolsed assotsiatsioonilepingud sõlminud. aga samuti peab see näitama ka seda, et me oleme valmis töötama öö, teistele partneritele nendele sobivate öö, öö, lahenduste väljatöötamisel usun, et me oleme ühte meelt selles, et ettevalmistused tippkohtumiseks Riias on lihtsalt väga-väga olulised ja meil oleks kulunud selleks kindlasti palju rohkem aega selleks, et neid erinevaid teemasid, mis seal kätke, mis seal kätketud on, detailsemalt arutada, aga arvestades seda, missugune on siin ka hiline tund juba, võtan ma teema kokku sellega, et tänan teid väga selle toetuse ja pühendumise eest idapartnerlusele ja suhted äh, rahv-, riikide parlamentidega, äh, mille eesmärgiks on samuti konsolideerida idapartnerlust. Need suhted on väga olulised ning üheskoos peame aitama oma partneritel äh, ellu viia nende võimalik või kogu nende potentsiaal. tänan teid kõiki sõnavõttude eest, tänan teid toetuse eest, et toetate idapartnerluse poliitikat ning tänan teid ka selle eest, et te hoolite, mõistate, et meil on tarvis edukat tippkohtumist Riias. suur tänu tähelepanu eest! aitäh! ning sellega on arutelu lõppenud.